hakkame pihta. võtke palun kohad sisse, seadke end valmis. daamid ja härrad tegemist on viimase selle mandaadi suure hääletusvooruga enne seda, kui täna pärastlõunal toimuvad viimased inimõiguste alased arutelud, see on me-, paljude meie seast viimane kord, minu jaoks viimane kord ja proua esinaine ütleb, et ähm, kakskümmend tuhat, üle kahekümne tuhande korra me oleme hääletanud öö, ähm, Äh, parlamendis oleme vastu võtnud sadu tuhandeid muudatusettepanekuid nii et viimast korda võtke siis ennast kokku enne kui läheme kõik kampaania teele ja head teed kõigile ja läheme nüüd siis selle hääletuse juurde ja alustame härra Vuljanitši raportist äh, nimeline hääletus hääletus on avatud hääletus on suletud. vastu võetud. edasi proua Metsola raport, samamoodi nimeline hääletus ja hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud. nüüd siis proua Metsola teine raport ka nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud, vastu võetud. edasi proua Kratsa raport Euroopa pikaajalised investeerimisfondid, kogu tekst, äh, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek üks, CP, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud, vastu võetud. järgmisena lõige kakskümmend üks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa po-, nimeline hääletus, hääletus on avatud hääletus on suletud. see on vastu võetud. ja nüüd põhjenduspunkt kolmkümmend viis, hääletus on avatud, kuivõrd ka nimeline hääletus. vabandust, hääletus ei ole veel avatud nüüd küll, nii et palun hääletage. hääletus on suletud ka see on vastu võetud ja nüüd komisjoni ettepanek, äh, kätega hääletus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja raportöör proua Kratsa soovib sõna. proua Kratsa, palun, mikrofon. suur tänu, ma tahaksin tänada kõiki variraportööre ning majanduskomisjoni liikmeid abi eest äh, selle väga olulise raporti osas. puudutab see raport pikaajalisi investeeringuid ja nende rahastamist ja ma paluksin teil mitte minna lõpphääletuse juurde, selleks et me saaksime nõukoguga asuda läbirääkimistele, suur tänu. väga hea, rap-, nüüd siis äh, raporti poolt, vastu, erapooletud ja lükatakse siis edasi see hääletus. Läheme nüüd edasi proua Maisneri raporti juurde ja enne seda saab sõna ka kolleeg Schlüter. härra Schlüter, teil on sõna, palun översättningsfel i den svenska versionen som jag Suur tänu siin on terve rida tõlkevigu ähm, rootsikeelses versioonis, ma olen ka ühendust võtnud juristlingvistidega ja mitte kõik vead ei saanud parandatud, kuid äh, kohati on siin tegemist tõesti väga oluliste põhimõtteliste äh, vigadega, mis on ka olulised läbi, läbirääkimistel nõukogu ja komisjoniga. sellepärast rõhutaksin veel kord, et kehtiv on ingliskeelne versioon, ja pärast äh, seda, äh, kui jurist, lingvistid äh, need vead ära parandavad või sobivad siis ka teised versioonid, aga praegu on siin rootsikeelses veas tõesti probleeme no,. suur tänu, te olete seda juba öelnud, inglisekeelne versioon siis tõesti on see originaalversioon, aga pärast seda tuleb ka parandus, et saaksite pärast vaadata. proua raportöör on soovinud sõna samuti, proua Maisner suur tänu, proua juhataja, nende tõlkevigade tõttu juba lükatigi edasi hääletus teisipäeval sii-, tänasele ja mul on väga kahju sellest, ma veel kord tahtsin sõna võtta, sest mõned ei tea, mille üle me üldse hääletame, nimelt on tegemist raamdirektiiviga mereala ruumilise planeerimise kohta, meil on Euroopas kaks korda rohkem mereala kui maismaad ja siin on või võimalikud väga väga palju tehnilisi arenguid äh, ka näiteks energia tootmise puhul, tuuleparkide puhul ja sellepärast äh, hääletame selle raamdirektiivi üle. ma kartsin, et mõned meist võib-olla seda ei tea ja sellepärast tahtsin seda veel kord öelda, aitäh. suur tänu ja nüüd äh, tekst täielik siiski vabandust, muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu. ei ole selge, nii et äh, paneme elektroonilisele hääletusele muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa. hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud suure häälteenamusega resolutsiooni eelnõu vabandust, siis ütleb proua juhataja, komisjoni ettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd resolutsioon, nimeline hääletus. hääletus on avatud. hääletus on suletud, vastu võetud ja läheme edasi proua Kari- äh,, vabandust, härra Kariga Poledo raport kahe tuhande viieteistkümnenda aasta tulude ja kulude eelarvestus, muudatusettepanek kakskümmend D, nimeline hääletus, oled sõna avatud. hääletus on suletud. tagasi lükatud. muudatusettepanek number üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viies poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend üks poolt. kontrollime, kontrollime viiendat, palun. hääled on avatud. hääled on suletud. tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuus D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsmes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. tagasi lükatud. kakskümmend viis nimeline hääletus, hääletus on avatud hääletus on suletud. tagasi lükatud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viisteist, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud, tagasi lükatud kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, üheksas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud, tagasi lükatud. nüüd siis kakskümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheteistkümnes lõige kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateistkümnes pool, tahate kontrollida, no sellisel juhul teine osa kontrollile lõikest üksteist, hääletus on avatud.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 kontrollime, kontrollime kolmandat. hääletus on avatud. kolmandat osa kontrollime. hääletus on suletud. vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümnes, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kahtlete, no sellisel juhul kontrollime kahekümnendat, palun. hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist nimeline hääletus, hääletus on avatud hääletus on suletud. tagasi lükatud. neljas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja resolutsioon äh, täismahus, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud vastu võetud. ja lähme edasi härra Schwabi raport konkurentsiõiguse rikkumised, esimene plokk, muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd komisjoni ettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja seadusandlik eelnõu, resolutsioon, nimeline hääletus on avatud. hääletus on suletud ja see on vastu võetud järgmine raport, härra Stasi raport, plokk üks, muudatusettepanek kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa langeb ära, teine plokk ja siis komisjoni ettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja üks muudatusettepanek veel, kolmekümne viies poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on avatud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 hääletus on suletud. vastu võetud. komisjoni ettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd nimeline hääletus, seadusandlik resolutsioon, hääletus on avatud. hääletus on suletud, vastu võetud. Läheme edasi, proua Jimenez äh,, Petseril Barja raport, kõigepealt libe muudatusettepanekud poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kontrollime seitsmeteistkümnendat. hääletus on avatud. näed, see on suletud. tagasi lükatud, teil oli õigus. ja nüüd komisjoni ettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja resolutsioon, nimeline hääletus. näed, see on suletud, vastu võetud järgmisena härra Peterle raport Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu üle peetavad läbirääkimised, muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viies poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud mulle tundub, aga hea küll, ega selge ei olnud, viies nüüd uuesti nimeline häälet-, vabandust, ütleb proua juhataja, elektrooniline hääletus, viies hääletus on suletud. vastu võetud. no tõstke käsi, kuues poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, aga selge ei ole väga. teeme elektrooniliselt, kuues, palun ja et see on suletud tagasi lükatud. no palun tõstke käsi, seitsmes poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, nüüd oli küll selge jah. esimene poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, ka teine poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja resoluts-, vabandust, vabandust, tagasi lükatud, ütleb proua juhataja viimased jõupingutused ja nüüd nimeline hääletus, resolutsioon täies mahus. kontrollime, hea küll, kontrollime, kolmas, elektrooniliselt hääletusele kontrollime kolmandat. hääletus on suletud, tagasi lükatud ja nüüd siis resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud ja nüüd siis resolutsiooni ettepanek väliskomisjonist usuvabadus ja kultuuriline mitmekesisus. meil on siin lõige seitse hääletusele poolt, vastu, erapooletud vastu võetud ja, ja nüüd resolutsioon täismahus, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud, vastu võetud. kas kellelgi on protseduuriline küsimus jagada meiega, palun, palun? suur tänu, proua juhataja jällegi kord hääletame me raportit, kus räägitakse ebademokraatlikust Venemaast. sekkub proua juhataja. arvestades teie reaktsiooni Itaalia kohta eile, teie okupatsioonivalitsuste politseiüksused arreteerisid ehm, tosi proua juhataja sekkub, see pole midagi protseduurilist ega kodukorda puudutavat, mis te seal räägite ja läheme edasi päevakorraga. Euroopa Liidu Ukraina parlamentaarse komisjoni esimees on meil täna siin üleval areenil, tere tulemast teile! suur tänu, suur tänu, et liitusite meiega! proua Harms on soovinud sõna. kas tegemist on protseduurilise küsimusega? jah, proua juhataja, lugupeetud